kirjas, siis äh, vastavalt äh, tavamenetlusele vastu võetud äh, seadusloomelised ettepanekud. president koos ülemkogu esimehega kolmapäeval kirjutab neile alla vastavalt parlamendi kodukorra reeglile seitsekümmend kaheksa ja need seadusloomeliste ettepanekute